There's still some group building in the center of the room. mingi summ on veel siin saali keskel. Colleagues, please, can we begin with our meeting? head kolleegid, alustame palun oma koosolekuga ja need, kes ei taha osaleda, võivad saalist lahkuda meil on umbes kümne inimesega grupp siin keset saali, palun otsustage, kas tahate istuda või lahkuda, olla kuskil väljas pargis, seal on palju ruumi. niisiis, Toomas Tobe ja mina äh, teeme algust. tere tulemast kõigile alustuseks ütlen, et jõuame esimese päevakorrapunkti juurde, mis on päevakorra kinnitamine. kui ei ole täiendusi teie poolt, siis on niimoodi päevakord vastu võetud. edasi eh, number kaks päevakorrapunkt, eh, juhataja teadaanded eh, ja erinevalt teistest koosolekutest täna on mul väga oluline teadaanne. nimelt kõik Ahveti liikmed, eriti need, kes on ka meie komisjoni liikmed olnud eelmise mandaadi ajal, teavad, et Ahveti komisjoni väga väärtuslik osa on meie juurest läinud, on aeg öelda head aega. räägin Amel Doost, kes istus minu kõrval aastaid ja aastaid. tegemist oli Ahveti üksuse juhiga eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembrist kuni üheksateistkümnenda aasta septembrini neli aastat. elas üle ka Elmar Broki esimehena. Eh, raske aeg ja siis äh, David McAllisteri esimehena, mis oli veelgi karmim ja peab ütlema, et meil oli väga kurb kuulda head uudist, et ta lahkub meie äh, juurest, aga äh, tal on väga huvitav uus töö, nimelt on ta president Sassooli äh, büroo asejuht äh, ja äh, olen teda kutsunud täna siia Ahveti koosolekule koos TV-ga viis, viimast korda. Mel, palun tule siia ette ja tahaksin tänada sind suurepärase töö eest, mida sa oled Ahveti komisjonis teinud neli aastat Merci, Amel, and good luck! suur tänu ja edu edaspidiseks! ja nüüd kolmas päevakorrapunkt. koos äh, arengukomisjoniga vastavalt viiekümne kaheksanda kodukorra reeglile, äh, mis puudutab äh, naabruskonna ja rahvusvahelise koostöö instrumenti, nagu teate, tegemist on väga olulise õigusettepanekuga mitmeaastases finantsraamistikus kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse mis äh, ütleb, kuidas äh, üheksateist miljardit eurot kulutatakse naabruskonna instrumendi jaoks. koos nõukogu ja komisjoniga võtsime esimese äh, lugemise ettepaneku vastu märtsis, mis on läbirääkimiste aluseks. mis puudutab tänast menetlust, siis on nimeline hääletus selleks, et meie menetluse läbipaistvust tagada Äh, see on võimalus, mitte kohustus vastavalt kodukorrale, aga äh, lõpphääletus toimub äh, raporti üle ja otsus on vaja meie kahe komisjoni liikmete poolt enamik, enamuse ta-, toel. see tähendab nelikümmend üheksa üheksakümne seitsmest liikmest kuni, kuna meid on kokku üheksakümmend seitse, seitsekümmend üks ja kakskümmend seitse ja äh, läbirääkimised äh, peaksid äh, minema siis edasi, minu poolt äh, kõik ja nüüd Toomas Tobe saab äh, omalt poolt sõna, palun. suur tänu teile, esimees McAllister ja väga lühidalt teen ning äh, ajasäästu huvides tahaksin TV Komisjoni äh, vaatenurgast kinnitada, et tegemist on tõesti äh, õigusloomelise dokumendiga, mis on võtmeks mõlema komisjoni jaoks, äh, sellepärast et äh, see välisabi Euroopa Liidus vormib järgnevate aastate jooksul, meil on väga hea meel ja oleme rahul, kui nüüd käesoleval kuul esimese kohtumise läbi meie läbirääkimised alguse saavad, selleks et tagada läbipaistvust ning kaasatust kõikide komisjonide puhul on äh, kaasraportööride kaasatus pärast igat läbirääkimiste vooru ning, äh, ning kõik saavad kaasatud selles protsessis. suurepärane, suur aitäh, Toomas, ja võime nüüd minna hääletuse juurde edasi, suurepärane, sellepärast et äh, minu jutupunktides on siin kirjas, et kuna aega on vähe, siis rohkem ei arutata asja, ärgem siis üldse sõna palugemgi siit saalist jõuame nüüd esimese hääletuse juurde. elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. Eighties, one colleague missing. ühe kolleegi hääl on puudu. One, one not counted yet. 87 out of 87, the vote is closed. kaheksakümmend seitse kaheksakümne seitsmest hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud seitsmekümne kahe poolt ja viieteistkümne vastuhäälega. We have a problem. tundub, et siin on tekkinud probleem, küsib esimees Okay, could a technician take care of that? palume saali tehnikut nii et vastu on see võetud seitsmekümne kahe poolthäälega. edasi neljas päevakorrapunkt. neljas päevakorrapunkt, ainult äh, ahveti liikmed saavad hääletada, äh, TV liikmed, palun võtke oma hääletuskaardid masinatest välja Great. So colleagues, item head kolleegid, neljas päevakorrapunkt, otsustame nüüd eh, selle üle, et hakatakse eh, institutsionaalide vahelisi eh, läbirääkimisi IPA üle pidama. ahveti liikmed ainult saavad hääletada, tuletan teile meelde, kaasraportöör on Michelle Azovka ja Äh, siis Rahvapartei ning äh, Sotsiaaldemokraatide kolleeg. selleks, et see vastu võtta, on vaja seitsmekümmend ühte ahveti liikme häälet, mis tähendab kolmkümmend kuus poolthäält on vaja ning äh, vastavalt kodukorra reeglitele antakse niimoodi mandaat läbirääkimisteks. jõuame hääletuse juurde, mis on alanud.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 üks liberaal ja üks roheline, et võtaks oma hääletuskaardi välja. liberaalid ära, selge, asi korras. kuuskümmend seitse seitsmekümne kolmest on hääletanud kuus ahveti kolleegi. äkki ikkagi tahate hääletada? Two members, but it should have prevent that. Okay, now I need one more going down. Problem is that. Would you share your technical information? It's. We have 71 members in AF. seitsekümmend üks ahveti liiget on ja masinad ütlevad siin, et seitsekümmend kaks hääletuskaarti on praegu. nii et üks on üle, aga kes on see kolleeg, kes praegu teeskleb siin ahveti liikmeks olemist, küsib esimees nüüd on kuus rohelist, seitset oleks aga vaja, midagi on valesti. ainult kuuskümmend kuus hääletavad. nüüd on seitsekümmend üks, ei, nüüd on rohelistest üks üle jälle stop,. stopp-stopp, ütleb esimees hääletamine on lõppenud. ja viiskümmend üheksa poolthäält, kaheksa vastuhäält, vastu võetud. ja siis jõuame viienda päevakorrapunkti juurde koos äh, telekomisjoniga ja inimõiguste allkomisjoniga on meie järgmine päevakorrapunkt äh, hääletusel. Äh, valime välja Saharovi mõtteauhinna kolm kandidaati tuletan meelde, et tegemist on kinnise päevakorrapunktiga ja ainult parlamendiliikmed, äh, fraktsioonide liikmed ja ametnikud, kes on selleks volitatud, peavad siia äh, ruumi jääma, teised palun lahkuda. ja need, kes on kohal, palun